kõigepealt on sõna autoritele ja alustame härra Albrechtiga, kaks minutit, palun. suur tänu, proua president, kõigepealt äh, siis ütleksin kohe ära, et täna räägime me Euroopa vahistamismäärusest. ma arvan, et on õige aeg see, seda arutelu siin ka pidada kõikides fraktsioonides esitati sellekohaseid küsimusi esitati küsimusi Euroopa vahistamismääruse reformimise kohta ning ka äh, määruse rakendamise kohta. esitasime ka küsimuse komisjonile vahistamismääruse kohta, tahtsime teada, kas vahistamismäärus on rangelt sisepoliitiline küsimus ning samuti ka politsei teema äh, Äh, kiideti heaks raamotsus ja selles öeldi, et tuleb panna paika teatud kriteeriumid selle määruse osas, nimelt see peaks puudutama ainult äh, karme rikkumisi ning et seda tuleb äh, kasutada proportsionaalselt sajaprotsendiliselt nendest kriteeriumitest kinni ei peatud, ei peetud, me oleme näinud, et proportsionaalsuse põhimõtet alati ei järgitud ning seega praktikas ning ka seadusandlikult tuleb asja kohandada. meil on vaja ka selgeid menetlusnorme ja eks siis näeme, milline komisjoni töö tulemus on ja ühtlasi on kahtlusi ka kinnipidamistingimuste osas sealhulgas ka äh, inimeste kaitse osas ja siin ma ei räägi mitte ainult äh, äh, siseministeeriumist ega, ja politseiteenistustest, kes peavad omavahel koostööd tegema, meil peavad olema tõeliselt ühtsed menetlusnormid, me oleme näinud, et vahistamismäärust tuleb veidi muuta, sest et hetkel ei peeta täielikult kinni meie seatud kriteeriumitest, näiteks proportsionaalsuse põhimõtte osas suur aitäh, edasi on sõna härra Pusutilil kaheks minutiks. suur aitäh. tegemist on Euroopa Liidu instrumentiga, mis on abiks meile, mis on, on meile abiks selleks, et piirid kaoksid riikide vahel, see saadab selge sõnumi, et kui keegi paneb toime äh, rikkumise liikmesriigis, siis ei saa ta lihtsalt põgeneda teise liikmesriiki ja ta ei saa äh, põgeneda ka süüdistuste eest. ning et süüdistused tema vastu ka esitatakse. Euroopa vahistamisväärus on väga hea instrument, mis äh, on endaga kaasa toonud positiivseid tulemusi, kuigi siin on ka mõningad vajakajäämised ja Need tulevad esile siis, kui vahistamismäärust kasutatakse selliste rikkumiste puhul, mis on liiga väikesed selleks, et see õigustaks vahistamismääruse väljaandmist. näiteks kui väljastatakse vahistamismäärus sellepärast, et inimene varastas paar autokummi kuskilt teisest liikmesriigist ja nii ka tegelikult juhtus. selline kasutus on aga ebaproportsionaalne ja me tegelikult vähendame inimeste usaldust hea ja väga tähtsa instrumendi suhtes. me peame identifitseerima kõik need vajakajäämised vahistamismääruse kasutuses ning äh, kohaldamises, ilma et me vahistamismäärust täielikult hävitaks või ära kaotaks. ja seega peab meile abiks olema ka komisjon, et mõista, kuidas viimastel aastatel vahistamismäärust on kasutatud, sest just sel viisil on meil võimalik jõuda järeldustele selle kohta, kas vahistamismäärust on äh, vaja muuta ning et kas seda kasutatakse nii, nagu ette nähtud on. suur tänu, nüüd on sõna proua Ladfordil kolmeks minutiks. suur tänu, proua president liberaalide fraktsioon Euroopa Parlamendis on alati toetanud Euroopa vahistamismäärust, sellepärast et see on väga oluline eh, vahend eh, piiriülese kuritegevuse vastases võitluses, kuid samas on liberaalide fraktsioon ka alati juhtinud tähelepanu sellele, et Euroopa vahistamismääruse süsteem eh, oleks ebatäielik, kui ei liigutaks edasi ka öö, mm, menetluslike kaitseõiguste osas. ja seda saaks teha siis äh, põhinedes komisjoni kõikehõlmaval ettepanekul. Äh, nüüd lõpuks ometi midagi on hakatud peale kaitseõigustega, ja ma tänaksin ka äh, proua komisjoni asepresidenti Redingut, kes on võtnud endale sellekohased kohustused teekaardis. kas sellest piisab selleks, et teha tasa vajakajäämised vahistamismääruses? mina seda ei usu, ma usun, et peab midagi peale hakkama ka vahistamismääruse süsteemi toimimise osas. kuid siiski kahe tuhande viienda, kahe tuhande üheksanda aasta vahel äh, tagas vahistamismäärus vähemalt kaheteistkümne tuhande vägistaja, narkokaubitseja ja teiste kurjategijate üleandmise. kahe tuhande viiendal aastal ei, olid kõik äh, Londoni elanikud väga äh, tänulikud vahistamismääruse toimimise eest, kuid äh, Ühendkuningriigis me oleme täheldanud, et vahistamismäärus on peamine instrument, mida kasutatakse selleks, et äh, Euroopa Liitu äh, süüdistada saaksid euroskeptikud. Ühendkuningriigis, Ühendkuningriik saab Saksamaa järel teisena kõige suurema hulga äh, vahistamismäärust. kui ma võtan näiteks Fair Trials International ja teised ähm, menetluse küsimustega tegelevad organisatsioonid on juhtinud tähelepanu puudujääkidele vahistamismäärusel, näiteks et seda kasutatakse pisirikkumiste puhul, samuti et äh, määruse välja andnud riigis ei ole inimene ähm, korrektselt esindatud, õiguslikult esindatud ning et samuti inimesed kannatavad halbade kinnipidamistingimuste all. ja seda kõike on tehtud täiesti põhjendatult komi-, kas komisjon äh, ei usu, et me peaksime äh, ümber sõnastama vahistamismääruse? meil on vaja tugevamaid alustalasid ka proportsionaalsuse põhimõtte järgmise kontrollile, selleks et siia alla ei jääks äh, pisirikkumised. meil on vaja ka äh, selget kontrolli selle üle, kas inimõigusi ei ole rikutud äh, määruse väljastanud riigis ja seda tuleb teha mitte äh, kuidagi implitsiitselt. ühtlasi öö, äh, peaks olema õigus ka tunnustamisest keelduda, kui ei ole äh, vahistamismäärus põhjendatud, näiteks kui ei ole äh, kustutatud Schengeni hoiatusteate Schengeni infosüsteemist. midagi peame, peame hakkama ka kautsjonisüsteemiga, sealhulgas ka, ka mm, järelevalvemääruste osas. nii et nüüd tekib küsimus, et kas inimesed oleksid rahul sellega, kui äh, kuritegijad jääksid äh, väljaspoole kohtusüsteemi äh, kätest, sest et harilik väljaandmismenetlus on lihtsalt liiga kehv. Grazie, la parola all'onorevole Sipel per due minuti. proua Sipel, kaks minutit suur tänu, proua president. meie arutelus äh, Ungari põhiseaduse üle kuulsime mitu korda kriitikat selle kohta, et tegemist on poliitiline aru-, poliitilise aruteluga. aga poliitilise arutelu pidamine ongi ju parlamendiliikmete äh, selge kohustus ja see on täiesti õigustatud. kuritegevus ja eriti organiseeritud kuritegevus ei ole kunagi kinni pidanud piiridest ja seega ei ole põhjust ka neid piire luua ja öelda, et me üritame sellega kaitsta oma kodanikke, tegelikult peab jätkama liikmesriikide vahelise koostöö teel, peab võimaldama politsei ning kohtuasutuste piiriülest koostööd. vahistamismäärus on selles kontekstis tõesti väga kasulik instrument, kuid siiski samal ajal on sellel vahistamismäärusel veidi kehv maine. ajakirjanduses räägitakse sellest, et vahistamismäärust kasutatakse ülekuulamiseks ja mitte süüdistuste esitamiseks, näiteks siis, kui inimene varastas jalgratta. ühtlasi väidetakse ka seda, et teatud liikmesriigid ei pea vahistamismäärusest kinni ei ole menetlusreeglitest kinni peetud. ja see kindlasti ei suurenda usaldust Euroopa Liidu õigusaktide suhtes. milles probleem seisneb? nimelt liikmesriikides tõlgendatakse vahistamismäärust väga eraldi, väga erinevalt ka selle kohaldamise osas seega tuleb vaistamismäärust veidi paremaks muuta ja kas komisjonil on plaanis võtta kasutusele vajalikud meetmed selleks, et kuritarvitamist vältida sest et vaid nii on võimalik tagada see, et vahistamismäärus ei kahjustuks veelgi tulevikus ning et me jääksime sellest ilma. oma kogemustest oleme näinud, et on väga vajalik see, et teekaart menetluse normide osas liiguks edasi, see puudutab ju tervet Euroopat Äh, tuleb ka süüdistatavatele selged õigused luua. siin on ka äh, teatud hulka vastuolusid ja äh, ma usun, et parlament võiks komisjonile selles töös kindlasti abiks olla. proua Sipel, kas olete nõus sinise kaardi küsimusega? jah, palun proua Sippel, te kirjeldasite Euroopa vahistamismäärust kui äh, lapsekingades instrumendiga, aga kas äh, tegemist ei ole pigem võib-olla Frankensteini koletisega? ma ei oska öelda, kas ma pean üldse teie küsimusele vastama, mis on lihtsalt selline poleemikat tege-, tekitav märkus, aga arvud kõnelevad iseenda eest äh, vahistamismäärus on olnud edukas, me elame Euroopa ühtses ruumis ja tänu vahistamismäärusele saame võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu, kuritegevus riigipiiridest äh, midagi ei pea ja öö, äh, meil on vaja ka piiriülest koostööd. loomulikult äh, vead, mille alguses tegime, tuleb parandada, aga see vahistamismäärus on täiesti vältimatu. suur tänu, nüüd on sõna härra Patenil kolmeks minutiks kahe tuhande neljandast aastast saadik olen hoiatanud kõiki selle eest, et vahistamisväärust võib kasutada survevahendina poliitiliste dissidentide vastu ja praegu just nimelt nii ongi juhtunud näiteks Julian Assange'iga. Rootsi kohtuasjas, mis tema vastu on esitatud, on väga suuri rikkumisi, teda ei ole konkreetselt süüdistatud üheski konkreetses rikkumises, varemsemad süüdistused olid äh, nii-öelda äh, väikesed ja äh, juba neli kuud enne seda, kui vahistamismäärus välja andi, loobus riiklik süüdistaja nendest. ja nüüd ei ole võimalik tal kuulata üle tunnistajad, kes võiksid äh, vabastada igasugusest süüst äh, Julian Assange'i. tegelikult Ühendkuningriigi õiguse kohaselt need süüdistused, mis on Julian Assange'ile esitatud, ei olekski üldse vägistamine vahistamismääruse puhul aga ei kirjeldata üldse seda, mis üldse kuritegu on. Julian Assange oli viis nädalat Rootsis, et süüdistustele vastata, aga äh, teda üle ei kuulatud, sellepärast et menetlus äh, lükati edasi täiesti põhjendamatult. kui ta mm, avaldas äh, Wikileaksi läbi Afganistani sõjapealike kohta infot, siis räägiti sellest, kuidas Julian Assange kas äh, mõrvatakse või äh, röövitakse, äh, öeldes justkui, et USA on sõjas Wikileaksi vastu. ja kõik see langeb kokku ka sellega, et väga äh, asjakohaselt või ajakohaselt siis väljastati ka tema vastu vahistamismäärus ja tegelikult tuleks siin küsimärgi panna hoopiski Rootsi Äh, neutraalsus, nii et miks siis tahetakse, et äh, ameeriklased tahavad, et äh, antaks Julian Assange rootslastele välja. ameeriklased endiselt ei tea, milles tegelikult teda süüdistada ja nad ei saa nõuda Ühendkuningriigilt tema väljaandmist, aga neil on vaja ta kuskil kinni hoida seni kaua, kuni nad asja välja mõtlevad ja, ja selleks, et nad, et ta ei saaks tagasi pöörduda Austraaliasse. vaistamismäärus on selleks ideaalne vahend. nagu öeldud, siis mitmeid kordi öö, ähm, on äh, väljaandmine või pigem äh, kohtulik äh, üleandmine vahistamisvääruse all lihtsalt bürokraatlik väike samm, mingisuguseid konkreetseid tagatisi ei ole. ja nüüd minu küsimus komisjonile ja nõukogule ei ole mitte see, et kas vahistamismäärust kuritarvitatakse poliitilistel eesmärkidel, vaid et kas seda on võimalik teha ja kui nõukogu ja komisjon vastavad ausalt, siis nad peavad seda tunnistama. võib-olla Äh, praegu seda küll ei tehta, kuid tõendid näitavad, et seda on siiski tehtud äh, Julian Sa-, Julian Assange'i puhul. suur aitäh ja sõna härra De Jongil, kaks minutit. suur aitäh, lugupeetud president, suulise küsimuse tekst võib tunduda natukene teoreetilist laadi olevat, aga siin me räägime inimeste saatusest, inimõigustest ja põhiõigustest. Hollandis on väga palju tähelepanu äh, pööratud äh, äh, sellistele juhtumitele tuhat üheksasada üheksakümmend seitse süüdistati ühte Hollandi ettevõtjat äh, Poola maksuseaduste rikkumises ja teda peeti kinni kaks kuud valedel põhjustel, ta maksis äh, kõik, äh, mis talt nõuti ja sellest midagi enam ta ei kuulnud. eelmisel aastal aga nõudsid Poola võimud Euroopa vahistamismääruse alusel tema üleandmist, ta viidi Poolasse ja see isik Äh, pandi vanglasse, mis oli ülerahvastatud, mis oli räpane, kus valitsesid sarnased äh, tingimused kui äh, viisteist aastat tagasi. ei peetud kinni kõikidest vajalikest tingimustest. meil oleks vaja ja nüüd võidakse väljastada uus Ähm, vahistamismäärus, tuleb ütelda, et ta on maksnud selle, mis ta pidi maksma ning äh, ta vabastati seetõttu juba kord, need kõik on seotud inimõiguste rikkumisega. inimesed tunnevad väga suurt mure selle üle ja meie loodame, et ehk volinik saaks selgitada äh, proportsionaalsuspõhimõtet, kas nõukogu peaks sellega tegema, tegelema ja kas inimestel on tõesti võimalus äh, ka äh, nii väljaandvas kui täitvas riigis ähm, äh, vaidlustada seda määrust. ning samuti me teame, et teatud kinnipidamiskohad on ebainimlikud, kas sellisel juhul on võimalik keelduda määruse täitmisest? sellisel juhul meie kodanikud ei peaks enam hirmu tundma, aitäh aitäh ja sõna ähm, härra Kirkopil, kaks minutit. lugupeetud volinik, keegi ei saa eirata seda, et Euroopa mm, vahistamismäärusel on olnud äh, positiivne mõju mm, piiriülese kuritegevuse piiramiseks kinni peetud kaksteist tuhat äh, vägistajat, narkootikumide kaubitsejat ja teist kurjategijat ning see vahend on olnud väga äh, kasulik, võttes arvesse, kuivõrd kiiresti on kasvanud piiriline kuritegevus, aga see vahend ei olnud mõeldud selleks, et äh, väikekuritegevust karistada, nagu näiteks äh, laste karistamine, kes varastavad šokolaadi või muu sarnane, aga kõik, peaaegu kõik fraktsioonid ning äh, kõik äh, delegatsioonid väidavad, et nüüd on kätte jõudnud aeg üle vaadata ja kui vaja, siis ka muuta määrust Euroopa uurimismääruse eh, kallale eh, töötatakse praegu, see käib kokku vahistamismäärusega ning on oluline, et me enam samu vigu ei teeks. me peame uue õigusakti sõnastama ja sellega töötama, pidades silmas seda, mis takistus on tekkinud vahistamismäärusega. liiga eh, palju on näiteid kinnipeetud isikute olukorrast ning väga palju on tekkinud ka mm, vigade ohvreid. ma kardan, et praegu uurimismäärusega liigutakse edasi äh, samadel alustel kui äh, vahistamismääruse osas, aga need alused äh, ei ole kindlad, me peame tagama, et sel, nende vahendite usaldusväärsuse ja väärtuse ning tagama, et neid kasutatakse tõsiste kuritegude puhul ning et peetaks kingi kõige kõrgematest standarditest määruste kasutamisel, aitäh härra Kirkov, kas te nõustute sinise kaardi küsimusega? jah, ta, härra Kirkov väitis, et äh, Euroopa vahistamismäärus on vaja läbi vaadata ja ta mainis ka uurimismäärust ja ma usun, et ütles, et tegemist võiks olla sammuga liiga kaugele, aga kas ta on teadlik sellest, et tema enda valitsus ja riigisekretär Theresa May eh, ametisse astudes et otsustas liituda uurimismääru, Euroopa uurimismäärusega, see tähendab seda, et me enam ei saa sellest kõrvale jääda ning me oleme seotud eh, kõige sellega, mis sellest eh, õigusloomulisest vorstimasinast välja tuleb. lõpptulemus on miski, mille osas meil ei ole mingit otsustavat võimu, kas tegemist on tooride Äh, viisiga ühest küljest siis siin rääkida ühte, aga kodus parlamendis toetada teistsuguseid äh, meetmeid. mis puudutab Ühendkuningriigi seisukohti nii uurimismääruse kui vahistamismääruse osas, on see, et äh, tuntakse, et on vaja teha seda, mis on kõige õigem Ühendkuningriigi jaoks äh, võitluses piiriülese kuritegevuse osas. me oleme olnud äh, kuritegevuse ohvrid, ka terrorismi ohvrid, nagu te kindlasti olete teadlik ja ma olen veendunud, et ta kindlasti on nõus minuga, et sellise kuritegevuse vastu tuleb võidelda ning piiriüleselt seda teha on kõige parem viis seda ka saavutada. Euroopa uurimismäärus tuleb muidugi väga ettevaatlikult ja tähelepanelikult kohaldada, aga selle äh, aga siin tuleb silmas pidada eelkõige seda, milles seisavad määruse detailid, me peame seda korrektselt äh, kohaldama, aga sellega liitumine on hea näide sellest, et me oleme otsustanud tegeleda piirilise kuritegevusega ja ma loodan, et eelpool kõnelenu jagab minu veendumusi selles valdkonnas, aitäh! suur aitäh ja sõna saab minister Kiieri suur tänu, proua president, lugupeetud valinik, austatud Euroopa Parlamendi liikmed. Euroopa vahistamismäärus on kujunenud üheks edukaimaks vastastikuse tunnustamise vahendiks, mis Euroopa Liidus vastu on võetud ja seetõttu äh, Äh, ma tänan, et te olete algatanud äh, selle arutelu. nõukogu on pööranud väga palju äh, tähelepanu ja pühendanud väga palju energiat sellele küsimusele, muuhulgas vahistamisvääruse praktilist rakendamist hinnates vastastikuse hindamise kaudu kõikides liikmesriikides viimase kolme aasta jooksul. Euroopa vahistamisvääruse plussid on, äh, kaaluvad kindlasti kõvasti üles kõikvõimalikud miinused. tänu Euroopa vahistamismäärusele on Euroopa Liidul õnnestunud üleandmisaegu märgatavalt vähendada paljudel juhtudel ühelt kuni kahelt aastalt ühe kuni kahe kuune. varem, varasem väljaandmise süsteem oli tülikas, keeruline ega sobinud enam kaasaegse avatud piiridega äh, maailmasüsteemi, kus äh, organiseeritud äh, kuritegevus tegutseb piiriüleselt. mis puudutab proportsionaalsust, äh, siis jah, võib-olla olid mõningad väiksema tähtsusega juhtumid, mille puhul on väljastatud Euroopa vahistamismäärus, kuid tegelikult võib öelda, et kõikide liikmesriikide välja andnud organi otsustada on see, milliste rikkumiste puhul kohtumõistmist alustada ja see tuleneb sellest, et vastupidiselt väljaandmise juhtumitele Euroopa vahistamismäärus on äh, täiel määral äh, juriidiline süsteem, Euroopa vahistamismäärus on alati tuginenud äh, juriidilisele otsusele väljaandvas liigis ja otsus, kas väljastada Euroopa vahistamismäärus või mitte, langetatakse kohtuorgani poolt. kui on mingisugune proportsionaalsuse probleem, siis seda ei põhjusta instrument ise, ähm, mitte siis Euroopa vahistamisvääruse raamotsus, vaid äh, tegemist on kriminaalõiguse poliitika äh, puudujääkidega individuaalsetes liikmesriikides. nõukogu on selgelt välja öelnud, et äh, et Euroopa vahistamismäärust äh, ei tohiks kasutada juhtumite puhul, kus äh, ei rakendataks eeluurimisvangistust. nõukogu on kutsunud üles ka vahistamismääruse kasutajaid äh, kaaluma alternatiive ja püüdma kasutada alternatiive Euroopa vahistamismäärusele, võttes arvesse äh, kriminaalmenetluse tõhusust võiks nende alternatiivide hulgas olla järgmised, näiteks vähem sunnimeetmeid rakendavad vastastikuse õigusabivahendid, kahtlustealuste ülekuulamise, üle, ülekuulamine videokonverentside teel, siis kohtukutse esitamine koht-, kohtuniku ettekutsumiseks, Schengeni infosüsteemi kasutamine elukoha tuvastamiseks või siis näiteks finantskaristuste vastastikuse tunnustamise raamotsuse kasutamine kui ta sellise otsuse langetab alati väljaandev ametiasutus Euroopa vahistamisväärus antakse välja öö, lähtuvalt öö, kohtusüsteemist välja andvas riigis ja otsus langetatakse lähtuvalt materjalidest, mis on kättesaadavad kas kohtunikule või prokurörile, kes sellekohase korralduse annab ja veel, me ei tohiks unustada ohvreid, sageli äh, ohvrid paiknevad väljaandvas riigis, äh, mitte täidesaatvas riigis ja kui me kohtuprotsessi äh, ja kohtumõistmist viivitame, siis õõnestame me sellega sageli ka ohvrite õigusi. viibinud õigus on õiguse puudumine ja seda mitte ainult kahtlusalustele, aga vaid ka ohvritele. ja ka ohvrite huvides on kohtuprotsessi kiire läbiviimine, nii et ka nende õigusi austataks nõukogu kavatseb vastu võtta teekaardi, mille kohase ettepaneku on teinud Ungari eesistuja selleks, et ohvrite õiguseid äh, para-, parandada. Äh, proportsionaalsuse põhimõtte lahenduseks äh, ei saa seetõttu olla Euroopa vahistamismääruse, toimiva Euroopa vahistamismääruse süsteemi muutmine, see on väljaandmise süsteemist olnud tõsine samm paremuse suunas. mis puudutab kaitseõigused, siis ma juhiksin teie tähelepanu sellele, et vastupidiselt väljaandmise süsteemile on Euroopa vahistamismääruse täielikult juriidiline süsteem, mis juba iseenesest on kaitse seisukohast üks tõsine tagatis. Euroopa vahistamismäärus väljastatakse juriidilise otsuse, kohtuorgani otsuse tulemusele ja äh, isik, kelle kohta on vahistamismäärus välja antud, saab välja antud riigis alati oma kaitseõigust rakendada, sellepärast et selles riigis toimub kohtumõistmise protsess, see on täies kooskõlas Euroopa Inimõiguste Kohtu pretsedendi õigusega see ei tähenda aga seda, et inimene, kelle kohta on vahistamismäärus välja antud, ei peaks saama ka täidesaatvas riigis oma õigusi rakendada. direktiiv kaks tuhat kümme, kaldkriips kuuskümmend neli, kahekümnendast oktoobrist kaks tuhat kümme, näiteks äh, tagab suulise ja kirjaliku tõlke õiguse kriminaalmenetluses ka seoses Euroopa vahistamismäärusega. ja veel me tervitame komisjoni hiljutiste ettepanekut Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi kohta kriminaalmenetlustega seotud teabe saamise õiguse kohta ka kirjaliku info osas Euroopa vahistamisväärusega seoses. on avaldatud muret, et Euroopa vahistamisvääruse, vääruse täitmisest keeldumine ei vii Schengeni infosüsteemist hoiatuse kustutamiseni, kuid Schengeni infosüsteemi hoiatus on üleandmise vahend ja väljaandev riik on selle hoiatuse sinna pannud ja tema saab selle kustutada, kui liikmesriik keeldub seda täitmast, siis isik vabastatakse täidesaatvas riigis ja kui otsus vahistamise määrust mitte täita on selge ja lõplik, siis selles riigis enam inimest selle vahistamismääruse alul, alusel ei saa vahistada, kuid äh, vahistamisotsust see täielikult ei äh, tühista, see jääb siiski vahistamise aluseks selles väljaandjas, andvas liikmesriigis ja, ja kõikides teistes liikmesriikides. see ei ole ainult Euroopa vahistamismääruse süsteemi omapära, selline süsteem kehtis ka varasema väljaandmise süsteemi puhul ja siis äh, lõpetuseks paar sõna ka kinnipidamistingimuste kohta. loomulikult mõningatel puhkudel annaks kinnipidamistingimusi parandada, äh, kuid äh, tegemist ei ole probleemiga, mis oleks otseselt tingitud vahistamismäärusest liikmesriikide ametivõimude kohustuseks on tagada kinnipidamisasutuste vastamine teatavatele standarditele, sõltumata sellest, kas tegemist on, kas kinnipeetavate puhul on tegemist üleantud isikutega või muude isikutega. suur tänu, proua president! suur tänu, härra minister ja nüüd äh, volinik Reding, palun uh,! Um, the... suur tänu! proua president, võib-olla teate, et komisjon on vastu võtnud raporti vahistamise määruse täidesaatmise kohta üheteistkümnendal aprillil sel aastal ja selles raportis on keskendutud vahistamismääruse põhimõttelistele küsimustele, välja on toodud äh, pärast äh, kahe tuhande neljandat aastat, aasta jaanuari esimest korda mitte ainult äh, plussid, vaid ka teatavad puudujäägid mis puudutab äh, plusse, siis äh, kahe tuhande viienda ja kahe tuhande üheksanda aasta vahel viiskümmend, väljastati viiskümmend viis tuhat Euroopa vahistamismäärust. kaksteist tuhat viisid neist süüdimõistva, äh, viisid täidesaatmiseni. kuuskümmend protsenti keda see puudutas, olid valmis alluma sellele ja tegemist oli üleandmisega. Äh, ja nende puhul, kes ei olnud nõus üleandmisega, äh, oli aeg nelikümmend kaheksa päeva üleandmise puhul, see näitab, äh, kui pa-, palju parem on süsteem väljaandmise süsteemist, kus keskmine üleandmise aeg oli üks aasta. ja see on kindlasti inimeste vaba liikumist tugevdanud ja ma olen kindel, et ka siin kojas on kõik sellega nõus, vahistamismäärus on oluline kurjategijate kinnipüüdmise tööriist ja see aitab muuta meie kriminaalõiguse süsteemi tõhusamaks, tegemist on vahendiga, mis on aidanud meil pedofüüle kinni püüda, terroristlike rühmituste äh, tegevust paljastada ja nii edasi. ja aga hiljuti, alates kahe tuhande seitsmendast aastast oleme täheldanud, et vahistamismääruste arv on dramaatiliselt kasvanud. sageli kasutatakse seda vähem proportsionaalsetel juhtudel selleks, et anda välja pisikuritegijaid, kes on näiteks näpanud kuskilt põrsa või jalgratta. selline vahistamismääruse kasutamine on ebavajalik ja võib õõnestada selle vastastikuse tunnustamise instrumendi pädevust ja seetõttu komisjon on palunud asuda tegudele, komisjon kutsub Euroopa Liidu liikmesriike üles rakendama proportsionaalsuse teste enne vaistamisvääruse väljastamist, et täita lüngad, kus õigussüsteemid ei ole päris kooskõlas vahistamismääruse raamotsusega. palume ka liikmesriikidel tagada, et kohtutöötajad, nagu näiteks äh, prokurörid ei annaks välja vahistamismäärusi pisikuritegude puhul, seetõttu oleme me valmistamas ette käsiraamatut vahistamismääruse kohta. samuti kavatseme esitada ettepaneku enne kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõppu äh, koolituse parandamise kohta politseinikute jaoks, kohtutöötajate jaoks ja kõigi teiste isikute jaoks, kes osalevad vahistamismääruse rakastam-, rakendamises, me tahaksime suurendada teadvust menetlusnormide kohta ja garanti-, garantiide kohta. rääkides nüüd kaitsemeetmetest protsessuaalõigustes, see on väga tähtis põhiõiguste järgimiseks ja selleks, et liikmesriikidel oleks usaldus üksteise kohtusüsteemide vastu. ja sellepärast komisjon on hakanud neid protsessuaalseid õigusi kehtestama isikute jaoks, kes on võetud vahi alla. näiteks miinimumeeskirjad, äh, tõl-, õigus tõlkimisele kirjalikule ja suulisele. juba aastal kaks tuhat kümme tehti selline ettepanek ja õigus saada informatsiooni õiguste kohta, niinimetatud õiguste eh, kiri. õige pea me lepime selles osas kokku e, ja täna võttis komisjon vastu kolmanda ettepaneku protsessuaalõiguste kohta, nimelt ettepanek, mis tagab juurdepääsu advokaadile ja teavitada kolmandat isikut, kui keegi, no kellelgi on ära võetud vabadus. nii et juurdepääs advokaatile tagatakse nii süüdistuse esitanud, vabandust, välja andnud, väärtmismääruse välja andnud riigis kui ka täidesaatvas riigis. nii et kõik need protsessuaalõigused kohalduvad ka vahistamismäärusele ja need meetmed peavad tagama võimaluse, et tõendeid kogu, kaitstaks nii, et ei rikutaks eh, kahtlusaluse põhiõigusi. härra president, ma tahaksin <clears throat> vastata ka ühele konkreetsele küsimusele, mis esitati autorite poolt. nimelt komisjon küll ei tea mingitest tõenditest, et Rootsi taotlus ühend kuningriigile et härra Assange üle anda selleks, et teda mõista süüdi seksuaal rik-, seksuaalrikkumistes, et sellel juhtumi puhul vahistamismäärust kasutati muul eesmärgil kui see, mille jaoks ta on loodud. vahistamismäärus eh, on ette nähtud puht kohtuliku menetluse jaoks, kus valitsustel ei ole kuidagi võimalik protsessi sekkuda ja antud konkreetsel juhul, millele parlament viitas, Ühendkuningriik ja Rootsi kohtuvõimud tegelesid asjaga, ilma et valitsused oleksid sekkunud. nüüd teine küsimus, võimalik väljaandmine USA-le. siin ma tahaksin rõhutada, et võimalik väljaandmine USA-le on midagi, millest me ei tea seni, meie arvates, me ei ole kuulnud sellisest taotlusest, aga kui see taotlus esitatakse, siis see äh, saab toimuda ainult üleanderiigis äh, riigi nõusolekul, antud juhul siis Ühendkuningriigi nõusolekul, sest vastavalt äh, nõukogu raamotsuse artiklile kakskümmend kaheksa isik, kes on üle antud vahistamismääruse alusel, teda ei saa välja anda kolmandale riigile kui eh, pädev asutus liikmesriigis, kes isiku üle andis, sellega päri ei ole. nii et eh, siin ma tahaksin lihtsalt viidata selle küsimuse õiguslikule alusele, aga kogu teema loomulikult on eh, mis siis, kui, mis siis juhtub, sest midagi konkreetset ju tegelikult veel ei ole toimunud. ma tänan, <clears throat> proua volinik, nüüd kuulame ära meie fraktsioonide E, esindajate seisukohad, kõigepealt Dias de Mera Rahvapartei nimel. ma tänan, härra president. minu jaoks see vahistamismäärus on põhimõtteline instrument, mis aitab meil võidelda organiseeritud kuritegevuse, terrorismi ja muude kuritegude vastu. E, tegemist on usaldusväärse end tõestanud instrumendiga, ta aitab meil paremalt koostööd teha ja koos karistusõiguse vallas toet-, töötada vastastikku samme tunnistades. jah, tegemist on väga kasuliku instrumendiga, aga ärgem unustame, et tal on ka nõrkusi ja üks nendest nõrkustest, nagu volinik Redinka juba ütles, on järgmine. aastal kaks tuhat üks komisjon juba viitas oma aruandes sellele puudusele aga kahe tuhande kuuendal aastal samuti viidati sellele ja loomulikult need puudused tuleb kõrvaldada. tegemist on põhimõttelise asjaga. sellel vahistamismäärusel on kaks komponenti. kas keeldumine või mitte. meil on viiskümmend neli tuhat välja antud vahistamismäärust välja antud. nii et me <clears throat> vajame ka loomulikult garantiisid. aga nüüd, mis puudutab mõne vahistamismääruse eh, kuritarvitamist, siis see on tõsine teema ja eh, mul oli hea meel kuulda, kui volinik Reding ütles meile, et liikmesriigid peavad proportsionaalselt selle teemaga tegelema. ja äh, vahistamismääruse kasutamine väiksemate õigusrikkumiste puhul mm, mm, ei ole õigustatud. Äh, siin on ühest numbrist rääkinud paljud. Äh, iga vahistamismäärus läheb maksma kakskümmend viis tuhat eurot riigikassale. Iiri kohtunik viitas sellele arvule ja ma tahaksin öelda sellele kohtunikule, et mina teda ei usu. tõestage mulle, kuidas see arv saadi, kakskümmend viis tuhat eurot. härra president, mina arvan, et vahistamismäärus peab jääma selliseks, nagu ta praegu on ning ta garanteerib head menetlused. siin on sinine ähm, kaart mm, Dartmundi graafilt, kas te olete valmis vastama? Uh, kas härra Dias de Mera teab, et see kiirmenetluse korras väljaandmine on menetlus, mille kirjutasid alla Ühendkuningriik ja Hispaania aastal kaks tuhat kolm, pikka aega enne seda, kui vahistamismäärus sündis. ja kas härra Dias de Mera äkki mõtleb selle peale, et see on palju parem viis, kuidas tõsiste kuritegudega võidelda, kui et anda välja vahistamismäärusi Euroopas kõigi nende probleemidega, mida me nüüd näeme. no, no, querido kolleega. ei, äh, lugupeetud kolleeg, mina arvan, et Euroopa vahistamismäärus on palju kasulikum instrument ja palju paremini timmitud eh, instrument, et nende erinevate kuriteoliikidega võidelda. ja volinik Reding juba ütles ja ma eh, ka rõhutasin, et väljaandmismäärus võib olla ajutise iseloomuga üheks aastaks, aga samas vaistamismäärus tuleb neljakümne päeva jooksul täitmisele pöörata nii et see vahistamismäärus on palju tõhusam võitluses terrorismi ja muude kuriteoliikide vastu, millest me rääkisime. nüüd härra Moraes sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna. olukord Euroopas on väga selge, ühelt poolt me kuulsime nõukogult, et Euroopa vahistamismäärsus, kui seda korralikult ellu viia ja tõhusalt ellu viia ja mitte pisikeste õigusrikkumiste puhul, siis eh, tema plussid on suuremad kui tema miinused, aga loomulikult volinik ütles ka, et mis on siis mm, see kirjas selles tõsises aruandes, eh, kus asja analüüsitakse, tähtis on, et proportsionaalsus säilitaks, mitte pisikeste eh, kuritegudega seda ei kasutataks, et oleksid tagatud protsessuaalsed õigused, siis tõesti, see on hea vahend, kuidas organiseeritud kurjategijaid tabada. Eh, kaks tuhat jah, see on arv, mida ma pean väga tõsiseks. minu valimisringkonnas Londonis juulis kaks tuhat viis me saime pommi mm, panna tahtjad kätte mm, selle vaistamismääruse alusel ja tõesti sellistel juhtudel asi toimib. nii et nüüd oleme me e, liikumas e, raportite juurest, aruannete juurest tegude juurde ja meil on olukord, kus meil on kaks e, probleemi, kõigepealt proportsionaalsuse puudumine, seda ei ole võimalik lahendada üleöö ning ma kiidan volinikku, ma pean siin silmas kohtunike koolitamist tagamaks, et tõesti äh, Äh, me eemalduksime äh, pisikestest äh, probleemidest vahistamismääruse puhul, et me vahistamismäärusega väikeseid õigusrikkumisi ei lahendaks. aga liikmesriigid peavad meile appi tulema ning just tagama protsessuaalsed garantiid, et näiteks kohtueelne kinnipidamine tõesti oleks aktsepteeritav, minu riigis paljudel juhtudel ei ole see nii olnud. ja kui me need probleemid lahendame, siis saab seda instrumenti korralikult kasutada. Äh, tähtis on luua ühesugune tegevusväli ja tingimused protsessuaalõiguste kaitsel ja minu fraktsioon on väga tõsiselt toetanud seda õiguste kirja ja dokumenti ning meil on vaja kvaliteetseid õigusakte tagamaks, et Euroopa vahistamismäärus on tõhus vahend, mis aitab tõsiseid kurjategijad tabada ning kuidagimoodi ei tule tema äh, usaldusväärsust õõnestada sellega, teda kasutatakse väiksemate õigusrikkumiste puhul. just nii me tahame lähenemisviisi näha meie fraktsioonis ning ma usun, et me peame väga ähm, tähelepanelikult asja jälgima, äh, me tahame, et äh, tõhus oleks see vahistamismäärus aga teisest küljest on vaja ka õigusaktid selleks, et need üht, ühesugused tingimused luua. Another... aitäh, meil on uuesti sinine kaart, seekord härra Peetonilt. härra Moraes, kas olete valmis vastama? palun. Claude, tahtsin küsida, sa rääkisid proportsionaalsuse puudumisest ja nii edasi, sellega me oleme kõik nõus, aga siin ruumis on nii-öelda üks elevant, kellest keegi ei ole rääkinud. ei saa vaadata prima facie tõendeid eh, selle kohta, kas keegi tuleks välja anda või mitte. kõige märkimisväärne juhtum Andrus Senior, kus ma olin apellatsioonikohtus ja nägin kohtunike näolt, et eh, ilmselgelt ei ole tõendeid selle norme vastu. ja oli selge, et teda ei peaks välja andma, aga kuidas tegeleda sellise probleemiga, et kohtud ei saa arvestada sellega, et tõendeid tegelikult isiku vastu ei ole? nii, küsimus oli selge, ma arvan, et vastus on ka selge. vahistusmääruse puhul peavad olema olemas prima facie tõendid, ei saa kedagi välja anda, mõistmata, missugused on äh, põhifaktid Andrew Sinise asjas oli menetluslikud probleemid ja te rääkisite siin apellatsioonimenetlusest, see oli äh, periood pärast vahistusmääruse rakendamist mis oli problemaatiline ja seda me püüamegi ka siin tänaste arutelude kaudu lahendada. aitäh, järgmine kõneleja. tõepoolest, mul on täna tunne, et keegi ei sea kahtluse alla vahistamismääruse kasulikkust, seega ka on meil võimalus võidelda kuritegevuse vastu, kuid me oleme kõik öelnud, et vahistamismäärus võib viia kuritarvitusteni, ma ei hakka siin rääkima paljudest koomilist, traagilistest näidetest, kus varus, varastatakse näiteks jalgrattaid ja see võib viia ka ebaproportsionaalsete vahistamisteni ja kõikvõimalike juriidiliste meetmete kuritarvitamiseni. seega on meil vaja tagatisi, et Euroopa vahistamismäärust rakendatakse õigesti ja proua volinik, ma ei kuulnud kahjuks täna pärastlõunal, et te oleksite rääkinud, kuidas menetlust parandada riike juhtides ja öö, Äh, informeerides ka arreteeritud isikuid. mul on hea meel, et Euroopa vahitus, vahistusmäärus on element, mida Euroopa kodanikud mõistavad väga hästi ja see on test, mis näitab, milleks Euroopa on võimeline, et juriidilist süsteemi tugevdada Euroopas. Will... aitäh, proua Kriisbeck, edasi härra Ziobro, konservatiivid ja reformistid. aitäh, härra president Äh, raskete kuritegudega võitlemiseks, eriti organiseeritud kuritegevusega äh, võitlemiseks äh, pakub Euroopa vahistamismääruse vahendi. vaba liikumist Euroopa Liidus kasutavad mitte ainult ausad inimesed, vaid ka kurjategijad ja nad ei kasuta seda vabadust äh, turismi või äriotstarbel, vaid kuritegude toimepanemiseks või siis, et äh, põgeneda õigusmõistmise eest. oma kodukohas või kohas, kus nad kuriteo toime panid. igal uuel vahendil on aga nii plusse kui ka miinuseid seepärast peaksime olukorda jälgima ja vaatama, kuidas seda paremaks muuta. võib-olla peaksime piirama äh, vahistusmääruse kasutamist pisikuritegude mm, puhul miinimumiga, miinimumiga. Baroness Ludford, sinine kaart, kas kõneleja aktsepteerib? ma arvan, et mul on õigus, kui ma ütlen, et äh, härra Zjobro on Poolast ja öeldakse, et Poolas on üks näiteid, kus ei ole nii-öelda lävendi testi äh, vahistamismääruse väljaandmisel, kas on kaalutud äh, kriminaalõigussüsteemi reformimist, et prokuröril oleks teatud otsustusvabadus, kas vahistamismäärust välja anda või mitte, ei pea ju igale kaebusele reageerima et äh, nii-öelda põrsavargusele ei peaks tingimata äh, reageerima. Teie aeg on läbi, meenutatakse kõnelejale. ma tuletan meelde, et teil on kolmkümmend sekundit küsimuse esitamiseks ja kolmkümmend sekundit vastamiseks. härra Zjobro, palun. aitäh selle küsimuse eest, see on tõsi ja me oleme probleemist teadlikud Poola kohtud äh, püüavad äh, käituda karmilt ja mõnikord äh, võib-olla liiga innukalt. Londonis elab praegu hulgaliselt poolakaid ja seepärast on ka nendega seotud mm, terve hulk määrusi komisjon võiks äh, võtta vastu suunised, mis äh, aitaksid vältida seda, et määrust hakatakse kasutama vaid pisikuritegude jaoks. proua Sargentini roheliste nimel. suur tänu, ma olen äärmiselt tänulik selle küsimuse eest, mille proua Ladford esitas, ma tahtsin täpselt sedasama ise öelda. ma olin eelmisel nädalal Poolas ja äh, käisin härra Kordisekani menetlusel, ta on Hollandi kodanik ja anti välja Poolale vahistamismääruse raames äh, seoses ühe asjaga, mis pärineb üheksakümnendatest. ta oli mõne aja vahi all, riigid jõudsid kokkuleppele küsimus ei ole selles äh, ka äh, mitte ainult, kuidas vahistamismäärust äh, rakendatakse, vaid ka selles, et mõnedes riikides on kinnipidamistingimused sellised, et lihtsalt ei saa saata inimesi nendesse riikidesse. kohtunik võib öelda, et kui kinnipidamistingimused ei ole humaansed, siis on kohtunikul äh, kasutada, õigus kasutada artiklit kolm inimõiguste konventsioonis ja mitte saata äh, isikut sinna teise riiki. riigid peaksid olema äh, diskreetsed vahistamismääruse kasutamisel, sellega ma olen nõus, aga kohtunikul peaks olema võimalus öelda, et teatud puhkudel ma ei äh, võimalda määrust isiku loovutamiseks. aitäh, härra Stojanov on sinise kaardi tõstnud, kas kõneleja aktsepteerib? härra Stojanov, palun. aitäh. ma saan aru, et te räägite sellest samast asjast, mida mainiti paar minutit tagasi mul on põhimõtteliselt sama küsimus, mille tahtsin esitada paar minutit tagasi, aga ei saanud siis sõna. kui te räägite sellistest asjadest, siis mainige ka konkreetsete isikute nimesid ja öelge nüüd uuesti selle isiku nimi, sest tema õigusi on rikutud. see ei ole saladus, nime mainiti ka varem, võib-olla oli Kurt de Sukun oli tema nimi ja siis teine hollandlane, härra Hochner. härra Desokon ei häbene, ta tahab, et äh, Euroopa vahistamismääruse süsteemi muudetaks. nüüd härra Trantapulides Kuengeli nimel Euroopa vahistamismäärusega seoses on kolleegid juba maininud mitmeid asju, ma tahaksin ise keskenduda paarile konkreetsele aspektile. inimõigustest eh, kinnipidamine. kinnipeetavatel on teatud õigused, aga tihti nendega ei arvestata. vahistamine eh, on üks suurepäraseid näiteid. põhjus või tähendab, inimõigused on Euroopa riikides samasugused, aga samas nad ei ole kohaldatavad samal moel kõikides riikides, neid tõlgendatakse erinevalt, näiteks õigus vaikida, seda tõlgendatakse eriti iseäranis äh, vahistamise perioodil. kas te sooviksite näha pigem universaalseid õigusi vahistatutele ja süüdistatutele nende kinnipidamise ajal. Nende küsimustega peab arvestama. kohtunik loomulikult otsustab kas eh, mingi isik eh, loovutada või mitte aga see peaks olema kõik osa Euroopa vahistamismäärusest. Dartmouthi krahv EFT nimel. Anglo-Ameerika maailmas on õiguse peamine eesmärk kaitsta isikuid äh, suvalise vahistamise ja kinnipidamise eest. kontinentaal-Euroopas, eriti endises idablokis, ei äh, ole see prioriteet tagatud ja oleks naeruväärne väita teistmoodi. Euroopa vahistusmääruse kohaselt võidakse Suurbritannias välja anda ükskõik kes vastavalt Bulgaaria õiguse kohaselt ja Briti kohtunik ei saa eriti midagi teha. Briti eh, valitsus on eh, nõustunud ühinema ka Euroopa uurimismäärusega, see on järjekordne rünnak meie kodanike vabadustele liberaaldemokraadid nimetavad ennast äh, kodanikuvabaduste parteiks, aga see on täiesti naeruväärne, see peatub täiesti seal, kus me oleme jõudnud Galeesse. baroness Ladford on tõstnud sinise kaardi, palun. kõnelejal ei ole mikrofoni. kas Dartmouthi krahv on teadlik, et liberaaldemokraadid konservatiivide toetusel Briti parlamendi ülemkojas kahe tuhande kolmanda aasta väljaandmise määr-, seadusesse eh, panid eh, kohtuniku õiguse keelduda isiku väljaandmisest juhul, kui eh, isiku õigusi tõsiselt rikutakse Teie lihtsalt äh, karjute äh, rõdult sel ajal, kui äh, meie teeme tõsist tööd ja me peaksime lihtsalt mina olin Lordide kojas, kui see muudatusettepanek tehti ja aitasin sellele kaasa. kas Krahv on sellest teadlik? mikrofon mitte miski sellest, mis te ütlesite, ei lükka ümber kriitikat, mida oleme väljendanud meie ja ka teised. ja vastuseks ütlesin ka seda, et äh, te eksite täiesti, kui arvate, et äh, tõlkimisõiguste parandamine äh, aitab olukorda parandada sellise määruse puhul, mis rikub inimeste elusid. aitäh, härra, palun härra Prons. kui äh, tegelikult on olukord niimoodi, et äh, isegi kohtus ei vaadata läbi kõiki tõendeid ja tõendite puudumine ei ole väljasaatmisele takistuseks. kui on äh, sooritatud kuritegu, eriti kui on tegemist tõsise kuriteoga, siis viidatakse neile väga ähmastes terminites vahistamismääruse, nii et vahistatud isik võib osutuda süüdimõistetuks selliste kuritegude eest täiesti alusetult. samuti võib samuti peaks kasutama seda vahistamismäärust, et terroriste kohtu ette saata. kuid paljudel juhtumistel, nagu härra Simio juhtumi puhul, ei olnud mingisugust terroristlikku elementi ja tihtipeale antakse inimesed välja. ja me peame tagama selle, et inimesi antakse välja ainult siis, kui on tõestatud nende süü vastavalt äh, vahistamisriigi seadustele. palun nüüd proua Antonescu. suur tänu. Euroopa vahistamismäärus oli ja on väga tõhus instrument võitlemaks piiriülese kuritegevuse vastu Euroopa Liidus. seda on juba tõendatud sest see on kiirendanud loovutamist erinevate Euroopa Liidu liikmesriikide vahel ka organiseeritud kuritegevus ja terrorismijuhtude puhul, kuid tihtipeale kasutatakse seda ka väiksemate kuritegude puhul ja ebavõrdsete juhtumite puhul on kohtlemine võrdne, seda on kasutatud siis, kui seda ei olnud vaja kasutada ja kui see ei olnud proportsionaalne, see on viinud ebaõiglaste olukordadeni ja e, see on põhjustanud suurt koormust e, läbiviivatele riikidele põhiline probleem on siin usalduse kadumine. nii et me näeme, kuidas toimuvad eh, ebaõigla-, ebaõiglased rakendamised. õigus saada juriidilist abi, seda peab eh, saama nii väljasaatvas riigis kui eh, ka täidesaatvas riigis. meil on vaja garantiid, et karistuse õiguse ja kinnipidamistingimuste puhul oleks olemas riikidepoolne usaldus. tahaksin tänada volinik Redingit kõikide sammude eest, mis ta on astunud, et tugevdada juriidilisi juhtumeid. palun, proua Romero Lopes suur tänu. proua volinik, inimõiguste rikkumine on üks kõige tõsisemaid punkte siin, kuid menetlusõiguste kaitsmine, me peame sellest ka edaspidi rääkima, sest see on osa paketist. ma ei tea, kas see on läbiviidav, kui meil on probleeme, mis on seotud vanglate tingimustega kinnipidamistingimustega, ka see on osa paketist ja ma ei saa aru, kuidas me võiksime seda probleemi lahendada. ma eeldan, et see toimub liikmesriikide tasandil. samuti, proua volinik, tahaksin viidata sellele, et me oleme rääkinud siin väiksematest kuritegudest, kuidas varastati põrsaid või jalgrattaid, need on väiksed õigusrikkumised ja Euroopa vahistamismäärus ei ole nendele mõeldud, me peaksime siin rääkima piiriülesest organiseeritud kuritegevusest, ma arvan, et põõsaste varastamine ei ole osa sellest, ma kahtlen selles tugevalt. me ei räägi siin relvastatud kallaletungidest. seega, kuidas me tegeleme selle olukorraga? ja lõpuks tahaksin veel öelda, meil on vaja ühtset statistilist meedet kõige selle jaoks. suur tänu nüüd proua Haudal. suur tänu. Ungari delegaat ütles, et instrumendis ei ole probleem, vaid probleem on selles, kuidas liikmesriigid seda, sellesse suhtuvad, millised poliitikad liikmesriikides on? ma arvan, et see on põhiline küsimus, sest tuleb tunnistada, et vahistamismäärus on algusest peale olnud problemaatiline. sest me toimisime, nagu kõikides riikides oleksid samasugused kriminaalmenetluslikud standardid ja ainult nüüd pärast Lissaboni let-, leppe jõustumist me alles loome neid. seega, nagu Inimõiguste Kohus on juba viidanud, et põgenike juhtumite puhul ei saa me inimesi eh, saata tagasi Kreeka vanglatesse. millal me siis ütleme, et me ei saa inimesi loovutada vahistamismääruse põhjal, sellepärast et vanglate tingimused vastuvõtvas riigis on lihtsalt nii halvad? ma olen härra Tavares suur tänu. Euroopa Liit tugen-, tugineb omaenda kogemusele. ja seda näitab ka meie parlament, aga ka näiteks äh, Schengeni viisaruum, tegemist on erinevate ettevõtmistega. see tähendab, et äh, meie poliitilised ettevõtmised ei ole nii edukad kui meie intentsioonid. sellepärast Euroopa vahistamismäärus nagu me täna teame, on problemaatiline ja põhiliseks probleemiks on see, et nagu me juba ütlesime, ei tohi seda automaatselt rakendada väiksemate õigusrikkumiste puhul. me ei tohi seda ka regulaarselt automaatselt välja anda. samuti ei tohi muidugi kuritegusid karistamata jätta, kuid me peame tegema nii, et vahistamismäärus oleks tagatud ka süüdimõistetud isikute õiguste tagamisega. loomulikult on sellel isikul õigus advokaadile ja küsimus on ka kinnipidamistingimustes ja kindlasti tuleb seda küsimust tõstatada samuti on väga oluline, et erinevate riikide kinnipidamistingimused oleksid võrreldavad. seega see on töö, mida komisjonil tuleb ära teha. see looks rohkem usaldust vahistamismääruse vastu. palun, härra Stojanov. suur tänu. Nende argumendid, kes kritiseerivad vahistamismäärust, neid olen ma ennegi kuulnud oma kolleegidelt patriootlikest liikumistest. meie argument esitleti skeptilistena ja meid nimetati tolle progressiivvaenlasteks, kuid täna kuulsin midagi üsna hirmsat minister Jori käest. ta ütles, et selle vahistamismääruse tulemuslikkus, see on kahtluse alla seatud. me peaksime järgima põhimõtet, et parem on vabastada kümme süütut, kui vangistada üks süütu inimene. siin on vastus olemas, me peame järgima seadust. meie parlamendid kaasseadusandjaga peaksime tegema niimoodi, et äh, õigus oleks alati ülimuslik. palun nüüd kolleeg Jakolino. suur tänu. tõepoolest on see vahistamisväärus väga oluline, kui me püüame võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu. ma arvan, et sellega me oleme kõik nõus. kõik need, kes siin sõna võtsid, olid nõus sellega, et komisjon, et olid nõus sellega, mida komisjon ja nõukogu on öelnud. me oleme siin vähendanud kulusid, me peame looma eh, liikmesriikide vahel usaldust ja see on möödapääsmatu samas ei tohi unustada, et tegemist on menetlusega, mida rakendatakse ühtsel moel kõikides liikmesriikides. seega tuleks jälgida, milliste kuritegude puhul on tegemist tõsiste kuritegudega ja kus seda tuleks rakendada. seega tahaksin soovitada proua volinikule, et Euroopa prokurörid võiksid siin samuti oma rolli mängida võib-olla saaksin olla mingisugune kohtuotsuste hindamine. muidugi peame me olukorda parandama, koolituse tagama. olukord ei ole kõikides liikmesriikides samasugune, kuid ma olen kindel, et järgmisel nädalal komisjon kiidab kinnipidamistingimuste rohelise raamatu heaks, mis peaks lõppkokkuvõttes äh, aitama kaasa erinevate sammude astumisele. nii et meil on vaja proportsionaalset äh, instrumendi kasutamist, rohkem informatsiooni, rohkem koolitust, äh, mis on mõeldud siis kohtunikele, sest ühtlane rakendamine on põhiline. palun nüüd proua Kasteks. suur tänu proua volinik, me näeme, et vahistamismääruse rakendamine tekitab kinnipidamistingimuste küsimuse, mis on väga erinevad liikmesriigiti. teatud liikmesriikides ollakse väga leebed, mis puudutab inimõiguste eest kinnipidamist. ja kuuesajast tuhandest Euroopa kinnipeetust on üha suurem hulk ebasoodsates tingimustes ja neile ei tagata samasuguseid tingimusi nagu nende koduriigis. seega me peame tegutsema, sellepärast jaanuarikuus koos kolleegiga esitasime deklaratsiooni, kus nõuti kinnipidamistingimuste ühtlustamist kogu Euroopa Liidus ja riiklike mehhanismide sisseviimist, mis tagaksid sõltumatu kontrolli. seega see roheline raamat, mille te olete välja pakkunud, ma loodan, et seal käsitlete te ka seda küsimust ja et peagi on meil miinimumnõuete standard, mis kehtib kõikides liikmesriikides, suur tänu! suur tänu, proua Kasteks, nüüd härra Voss. suur tänu. suur tänu kõigile. Euroopa vahistamismäärus, nagu eelkõnelejad ütlesid, on tegemist selle näol on tegemist kasuliku instrumendiga võitlemaks organiseeritud kuritegevuse vastu. hoolimata kogu sellest edust, mida me oleme näinud viimastel aastatel, teame, et süsteem ei ole täiuslik. ja seda ei saa niimoodi rakendada, nagu me alguses arvasime, teatud puudujääkide tõttu, mida siin on ka mainitud, ehk siis öö, äh, ebapiisavad kinnipidamistingimused, pikad ennetavad vahistamised ja ebaõiglane rakendamine selle instrumendi puhul. see tekitab aga muret. vahistamismääruse regulaarne rakendamine Äh, näitab, et me oleme üsna kaugele liikunud äh, algsest eesmärgist, siin räägiti Poola näidetest, kuid meil on ka teisi näiteid, kuid tulgem tagasi Poola juurde. Poola ametivõimudel ei ole pädevust siin sekkuda, sellepärast et seadus näeb ette teatud automatismid. ma arvan, et enne vahistamismääruse väljastamist tuleks siiski esitada küsimus kuriteo tõsisuse, tõsiduse suhtes. me peaksime analüüsima ka kulutõhususe aspektist selle rakendamist. praegune määrustik, ma tahaksin teada, mida te kavatsete teha, proua volinik, et sellest kinni pidada? härra Papa-Nikolau, palun. suur tänu. kuulasin suure huviga kolleegide sõnavõtte. muidugi kõik mõistame, et kuritegevuse vastu võitlemine ei ole mitte riiklik küsimus, vaid Euroopa tasandi küsimus. Euroopa vahistamismäärus on väga oluline samm kuritegevuse vastases võitluses, luues Euroopa õigusruumi ja võideldes seega piiriülese kuritegevuse ja terrorismi vastu. ning see tugevdab muidugi isikute liikumist Euroopa Liidus, seda on arutatud Schengeni viisaruumiga seoses. ja muidugi ei tohi vaba, vaba liikumine olla nende isikute jaoks, kes tahavad kuritegusid sooritada. kuid tihti riiklikul tasandil rakendatakse seda ebaproportsionaalset vahistamismäärust, me oleme sellest rääkinud ja me oleme rääkinud kõigest sellest, mida tuleb teha, et vahistamismäärust tugevdada me oleme näinud, et teatud isikuid ots-, otsitakse riisumise või pettuste tõttu taga ja nad lihtsalt kaovad. Nad põgenevad kohtumõistmise ees, lihtsalt minnes erinevasse juriidilisse süsteemi ähm, teises liikmesriigis, nii et nad äh, lihtsalt manipuleerivad süsteemiga. Euroopa vahistamismäärus peab ka sellise probleemiga tegelema. ja tõepoolest, proua Link, nagu te ütlesite, peame me kasutama ka Interpoli, me peame süsteemi tugevdama ja meil peab olema võimalus Schengeni süsteemist informatsiooni saada ning liikmesriigid peavad ühiselt koostööd tegema, et erinevate väljakutsetega tegeleda. Have... ma tänan ja nüüd on meil vaba mikrofon ja annan kõigepealt sõna Aniški Levskale. ma tänan, härra president. Euroopa vahistamismäärus äh, on mõeldud selleks, et tagada õiguskord ja julgeolek, turvalisus Euroopa kodanikele. vaba liikumise õigus äh, on midagi, mille kurjategijad võivad ära kasutada, kui nad panevad toime kuritegusid erinevates liikmesriikides. Eh, hiljutine Euroopa Komisjoni aruanne ja proua Redingi avaldus ka eh, viitas sellele, et vahistamismäärus tuleb korralikult kohaldada ja seda ei saa automaatselt väljastada väikeste kuritegude puhul. see tähendab seda, et kuritarvitatakse eh, Euroopa vahistamismäärust ma toetan seda, et tagada maksimaalne julgeolek ja turvalisus. ma tahan samas ka, et Euroopa Komisjon seiraks olukorda, teostaks järelevalvet ega laseks kuritarvitada seda vahistamismäärust. nüüd Graham Watson on järgmine mul oli au olla raportööriks siin selles kojas siis, kui Euroopa vahistamismäärus aastal kaks tuhat üks heaks kiideti ja aastal kaks tuhat kaks ka. kolleegid, kes tollal siin olid, võib-olla mäletavad, et me nõudsime komisjoni ja nõukogu, kutsusime üles rohkem tagatisi sisse panema sellesse teksti ja me palusime, et komisjon ka äh, äh, süüdistatavate õigused tagaks kriminaalmenetluses, mitte kõik meie soovid ei läinud sisse ja direktiivi eelnõu, kus äh, kaitstavate õigusi äh, kajastatakse, ei ole lõpule viidud ja selle, need puudused, mis praegu on, ongi tegelikult tulenevad sellest tegemata jäämisest tollal. meil ei ole kaasotsustusmenetlust nendes küsimustes, aga siiski me arvame, et tegelikult äh, vahistamismääruse tasakaalustamine oli õige samm ja nagu paljud ütlesid, vahistamismäärus on tohutult kasulik instrument võitlemaks piiriülese kuritegevusega ning on loonud, toonud õigluse paljudele ohvritele aga probleemid äh, tulevad sellest, et rahvusvahelist õigust äh, ei kasutata õigesti ja äh, lihtsalt meelevaldselt vahistamismäärust kasutatakse väikeste kuritegude vahel, puhul ning ka kinnipidamistingimused ei ole vastuvõetavad ning ja nüüd ma kutsun teid üles kiirendama protsessi vahistamismäärust paremaks veel muutma. ma tänan, härra Watson, härra Tänak on järgmine. ma tänan, härra president, ka mina isiklikult leian, et kogu mõttevahetus tuleb mõistlikele alustele seada. mina arvan, et mingisugune Euroopa vahistamismäärus on vajalik instrument võitlemaks kuritegevuse ja terrorismi vastu Euroopa Liidus, eriti arvestades, kuivõrd massilised inimesed ringi liiguvad liikmesriikide vahel, sealhulgas ka kurjategijad liiguvad ringi. ma usun, et paljud kuritarvitamised tegelikult on väikesed olnud, aga neid on palju olnud ja me ei tohi tohi nüüd äh, ka lapsukest vanniveega koos välja visata, nagu mõned on siin välja pakkunud ja on vaja tõsiselt läbi vaadata see, kuidas toimib see vahistamismäärus ja ainult piiratud nimekiri väga rängatest kuritegudest äh, vahistamismääruse alla viia ja me peame samuti austama äh, põhilisi inimõigusi ning habeas corpuse kaitsemeetmeid Ühendkuningriigi poolt välja antud üksikisikud osutusid migrantideks teistest liikmesriikidest ja kes olid suurte kuritegude eest süüdi mõistetud ja nüüd tahetakse väga kulukaks see kõik muuta, kui me nüüd tagasi peame saatma, see läheb kõik maksumaksjate kulul ju. härra Obermeier ma tänan, härra president. möödunud aastal meil olid mõned pisikesed juhtumid, kui kasutati vahistamismäärust, näiteks see põrsa äh, varastamine või autokummide varastamine, aga kuidas on tegemist terrorismi ohuga ja terrorismi aktidega, keegi sellest ei räägi. jah, meil on subsidiaarsuse põhimõte ja peame tagama, et ei oleks vastuolu vahistamismäärsuse ja viimase vahel ja tuleb meeles pidada, et liikmesriikidel on kohustus eh, üle anda oma kodanikud eh, eh, sellisel juhul ja see kohustus eksisteerib vaatamata siis sellele, kas kuritegu peetakse kõik teistes liikmesriikides ka kuriteoks. ma arvan, et see kontseptsioon ei lähe kokku Euroopa kodanikkonna kontseptsiooniga, kuidas siis ikkagi on liikmesriikide suveräänsusega ja meie kodanike õigustega? ma tänan, härra Obermeier ja viimane vabas mikrofonis on proua Albano. president, signora commissaria. ma tänan, härra president, volinik. Euroopa vahistamismäärus on esimene instrument, mida Euroopa Liit nüüd kasutab, tänu millele on võimalik tõesti tagada kriminaalotsuste vastastikune tunnustamine ja see on peatähtis instrument võitlemaks maffia ja organiseeritud kuritegevuse vastu. resolutsioon organiseeritud kuri-, tegevuse kohta võeti meil vastu, mina olen selle raportöör libe komisjonis olnud ja me käsitlesime selle raames mitmeid vahistamismäärusega seonduvaid küsimusi ja me arvame, et vahistamismäärust peaksid liikmesriigid paremini täitma ja ellu viima, silmas pidama seda, kuidas võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu. kuidas nüüd Euroopa Komisjon kavatseb edasi talitada, kuidas tõesti ära hoida kuritarvitused ja meelevaldsus ja kuidas äh, artiklid kaks ja kolm raamotsusest paremini ellu viia. nüüd, äh, kas on võimalik midagi ära teha ka äh, selliste organiseeritud kuritegu, kuritegudega, kus ähm, ei ole nõutav mõlemapoolne karistatavus? nüüd sõna volinikul. Uh, siin ollakse ühel meelel, et Euroopa vahistamismäärus on positiivne instrument ning on olnud kasulik Euroopa Liidule ja Euroopa Liidu julgeolekule. nüüd negatiivsed e, elemendid puudutavad e, vahistamismääruse rakendamist ja need loomulikult tuleb kaotada ettepanekud, mis Euroopa Komisjon on esitanud nende puuduste kõrvaldamiseks, on just nimelt äh, proportsionaalsuse testide vallas. on vaja vaadata äh,, kuivõrd tõsine on õigusrikkumine, kui äh, pikk mm, karistus määratakse ning mis läheb kõik äh, maksma sellise vahistamismääruse äh, elluviimine aga selleks, et see test eh, ellu viia, selleks komisjon annab vastu, annab välja ka käsiraamatu eh, ning samuti kavandab koolitust eh, nüüd juba lähikuudel ja aastatel. koolitamine on väga tähtis, meil on vaja prokuröre, kohtunikke, advokaate välja õpetada, mm, et nad teaksid, kuidas meie Euroopa norme ja eeskirju kohaldada ning loomulikult miin-, miinimumstandardid süüdistatavatele on väga tähtsad. neidki me töötame välja, sest need ka seonduvad otseselt Euroopa vahistamismäärusega. ma olen nõus kõigi nende saadikutega, kes rõhutasid eh, just eh, vanglate olukorda Euroopas ja tahan öelda, et järgmisel nädalal komisjon võtab vastu rohelise raamatu, kus käsitletakse just kinnipidamist. liikmesriigid on vastutavad eh, kinnipidamiskohtade eest ja nende töö korraldamise eest, aga Euroopa Komisjon peab tagama, et kohtuasutuste koostöö ikka toimub ning et kõikide kodanike põhiõigustest ka kinni peetakse ja sellepärast roheline raamat käivitab konsulteerimise avalikkusega, mis kestab kuni kolmekümnenda novembrini ning mille käigus me vaatame lähemalt eh, neid seoseid, mis on karistusasutuste ja vastastikuse usalduse vahel Euroopa eh, õigusruumis. kõik teavad, et vanglatingimused eh, on väga tähtis aspekt, et vastastikuse tunnustamise otsused saaksid toimida ning tähtsad ka kohtunike koostööks Euroopa Liidus. aga kui nüüd kohtunikud keelduvad ja mõnikord õigustatult keelduvad välja andmast äh, süüdistatud isikut, sest lihtsalt vastuvõtvas riigis äh, tingimused on vastuvõetamatud, me teame, et meie on ülerahvastatud vanglaid, me teame, et vange koheldakse äh, halvasti mõnel pool ja see kõik õõnestab äh, usku, äh, mis on samas vajalik õigusasutuste koostöö jaoks ning samuti aeg, mida inimene äh, peab kinnipeetuna läbi tegema enne, kui ta kohtu ette viiakse, ka selles vallas on vaja väga palju ära teha nii et ma loodan, et ma saan loota Euroopa Parlamendi peale, aga loodan ka, et liikmesriikide peale. ma tänan volinike lõpetuseks proua Jüri nõukogu nimel. ma tänan, härra president, volinik, lugupeetud saadikud, ma tänan teid väga selle mõttevahetuse eest. on selge, et suur enamus leiab, et on hea see, et meil on koostöö äh, Eh, süsteem õigusasutuste vahel, et meil on vahistamise määrus, süsteem toimub, eh, ei, toimib, aga loomulikult seda on võimalik veelgi paremaks muuta ja paremini rakendada, paremini kasutada. ja ma olen täiesti nõus ka sellega, et süütute arreteerimine, vead on midagi, mida tuleb vältida ja parem rakendamine on meie kõigi huvides. nüüd kaks lahtist küsimust, mitu korda kõlasid need siin mõttevahetus, kõigepealt proportsionaalsus. et asi oleks selge, Euroopa vahistamismääruse võib välja anda süüdistuste esitamisel kui on tegemist vähemasti kaheteist kuu vanglakaristusega Äh, tegemist on standardse väljaandmispraktikaga ja seda juba äh, aastast viiskümmend seitse, kui Euroopa Nõukogu väljaandmise konventsioon vastu võeti. nüüd vastastikuste hindamiste neljandas raundis vaadati just, kuidas Euroopa vahistamismäärust kõik liikmesriigid praktikas ellu viivad ja leiti, et ainult mõnedes riikides äh, anti neid määrusi öö, mõnel puhul välja ka väiksemate õigusrikkumiste eest ja need mõned riigid andsid Euroopa vahistamismäärusi välja äh, alati siis, kui ka äh, selle liikmesriigi vahistamismäärus välja anti samal ajal nii et ma ei arva, et väikeste kuritegude peal puhuks tasuks vahistamismäärust kasutada, vaid ikkagi ta on mõeldud äh, tõsiste kuritegude jaoks nüüd äh, tingimused vanglates. Äh, liikmesriikidel asub kohustus tagada, et äh, tingimused val-, vanglates vastaksid inimväärsuse põhimõttele ega rikuks inimõigusi ega alavääristaks inimesi, nii nagu need põhimõtted on kirjas Euroopa Nõukogu inimõiguste konventsioonis peamised inimõigused peavad olema äh, tagatud, aga kui seda ei tehta, siis saab see isik mm, kõigepealt pöörduda liikmesriigi kohtusse ja pärast Euroopa Inimõiguste Kohtusse. ja artikkel kaheksakümmend viis aluslepingus näeb ette ka õigusliku aluse, mille alus Euroopa Liidu tasandil eh, kaevata vanglatingimuste peale Euroopa Liidu tasandil. aga me huvit-, ka nüüd ootame seda rohelist raamatut, millele siin proua volinik äsja viitas. mina tänan jälle teid, proua Jüri ning tänan teid sellest mõttevahetuses osalemise eest, kus me käsitlesime Euroopa vahistamismäärust, nüüd on see mõttevahetus lõpetatud